erinevate komisjoni eh, arvamuste koostajatega, aga ka eh, komisjoniga ja Taani eesistujaga ja ma tahaksin selle eest kõiki tänada. suur aitäh, proua kolleeg! sellega on arutelu selle päevakorrapunkti puhul eh, lõppenud ja hääletamine toimub homme kell kaksteist. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes arutelul osalesid distsipliini üles näitamast ja tänan kõiki, kes olid siin, ei vaadanud mitte jalgpallimängu, president tänab ka tõlke ja ülejäänud äh, abistajaid ja sellega on äh, täiskogu istung